arutelude lõppu ning äh, nüüd me tegeleme seitsme Iraani äh, resolutsiooni ettepanekuga ning kõigepealt saab sõna proua kolleeg Gomes. Irão um caracteriza-se pela diversidade linguística, religiosa, étnica e política. Um, um, Iraan on väga heterogeenne riik ja seal on sunniite, eh, sorastreid, kristlasi ja teisi. Eh, enamus rahvuseks on aga pärslased ja mm, ara-, araablased, kurdid, balutšid, ja teised. linnades on väga aktiivne elu ja uu, noored inimesed sooviksid elada kahekümne esimeses maailmas, aga see mitmekesisus ehmatab äh, religi-, äh, režiimi. režiim sooviks äh, religioosset fanatismi ja eriarvamuste allasurumist brutaalsete vahenditega. see resolutsioon ähm, mõistab hukka inimõiguste rikkumised seal riigis. tihti kuulutatakse surmanuhtlus isegi lastele, poliitilisi vastaseid represseeritakse, võrdõiguslikkust ei ole, ei ole arvamuste vabadust, religioosseid ja etnilisi vähemusi äh, surutakse alla. me tahaksime Iraani rahvale saata kahte sõnumit. et äh, me loodame, et Iraan on tulevikus vaba ja demokraatlik riik ja mis äh, seal piirkonnas mängib olulist rolli ning me saa-, tahaksime režiimile saata äh, sõnumit, et niimoodi ei ole kunagi võimalik äh, ammendada Iraani positsiooni, mis Iraanil kindlasti on. väga suur tänu, president, armsad kolleegid iga valitsuse legitiimsus sõltub nende kodanike heaolust. kui inim-, inimeste eest valitsus hoolitseda ei suuda, kaotab ta oma usaldusväärsuse rahvusvahelise üldsuse silmis. praegune Iraani valitsus on läbi kukkunud ja mõjutab halvasti tervet piirkonda ja ülejäänud maailma. inimesi puuakse üles, vägistatakse ja äh, nende oma režiim tarvitab suvaliselt vägivalda oma kodanike suhtes. Need, neid inim-, nende inimeste suhtes, kes rikuvad, saadades toime selliseid kuritöösid, ei saa kehtida karistamatus. me peame astuma samme rahu ja demokraatia suunas. Euroopa Liidul on oma vastutus rõhutada neid universaalseid väärtuseid, samal ajal tegeledes ka Iraani tuumaprogrammi temaatikaga. alles siis, kui Iraan hoolitseb oma kodanike eest, saab ta olla usaldusväärne partner rahvusvahelisel areenil, suur tänu. aitäh ning nüüd saab sõna kolleeg Kelam. suur tänu, härra president. see olukord tuleneb radikaalsest diktaatorlusest, mis on kurikuulus kodanikuvabaduste ja demokraatia jalgetarve tampimise eest. olukord on süvenenud pärast juuni valimisi. piinamised, naiste ja alaealiste hukkamised on muutunud tavalisemaks. Iraanil äh, Iraan hukkab roh-, kõige rohkem inimesi maailmas pärast Hiinat isegi eile poodi üles Iraanis, Teheranis Aviani vanglas kuus inimest. näiteks kahekümne kaheksa aastane naine Kadiri, kes on juba neljas naine, kes hukati viimase kuu jooksul sellisel karistusel ei, see karistus ei ole proportsionaalne väidetavate kuritegudega, mida need ohvrid on korda saatnud, pigem on tegemist naiste ja noorte inimestega, kes on võidelnud demokraatia eest pärast valimisi. suur tänu, härra Kelam, nüüd kolleeg Tavares. aitäh sõltumata sellest, kui palju inimesi täna Euroopa Parlamendis äh, kohal on, räägime siin äh, miljonite inimeste eest, kes läksid Iraanis tänavatele ja riskisid oma elu ja turvalisusega selleks, et avaldada meelt äh, valimiste vastu, mida nad pidasid võltsituiks. Need miljonid iraanlased nii Iraanis kui väljaspool Iraani loodavad nõuavad äh, meilt äh, paljud, me peame avaldama, näitama üles oma solidaarsust nendega ning me peame aitama neid miljoneid iraanlasi, kes äh, võitlevad inimõiguste ja demokraatia eest ning ma sooviks veel kord toonitada seda, et need inimesed on silmitsi väga suurte ohtudega, palju suuremate ohtudega, kui see tavaliselt on. ning loomulikult on meie poliitika lihtsustav ja ignore-, ignorantne poliitika. tihtipeale on Euroopa rahuldunud äh, poliitikute, kes äh, lõpuks on Iraani jaoks osutunud valedeks ning me ei taha aktsepteerida seda, et äh, Iraan kuulub, ähm, et Iraan on islamivabariik ning äh, nüüd nad, äh, see põhimõtteliselt ei ole enam vabariik, vaid tegemist on režiimiga, režiimiga, mis inimesi äh, maha surub, kes tugineb äh, sellistele alustele, mis muutuvad järjest ebakindlamaks, mida rahvas enam ei toeta ning see rahvas ootab äh, Euroopa Parlamendilt, et me oma resolutsiooniga näitaks üles solidaarsust ja toetust neile. aitäh ning järgmisena saab kaheks pooleks minutiks sõna kolleeg Provera. Grazie, presidente. Conosciamo le condizioni politiche e sociali. aitäh, me tunneme poliitilisi ja sotsiaalseid tingimusi milles elavad äh, inimesed Iraani Islamivabariigis. me teame, kui oluline on religioon poliitiliste otsuste puhul ja millist mõju on see inimeste, omab see inimeste põju, äh, põhiõigustele. viimane näide on Benoit Choyeest, kes oli alaealine oma kuriteo kurja toimepanemise hetkel, ta hukati ning see on üks näite äh, inimõiguste rikkumistest, äh, mis puudutavad poliitikuid, äh, intellektuaale, üliõpilasi ja kõiki teisi progressiivseid inimesi. see olukord halvenes eh, Mahmoud Ahmadinejadi ajal, kes eh, juba oma võimule tuleku algusest peale eitas eh, holokausti ja Iisraeli riigi eksisteerimise õigust. alates kahe tuhande viiendast aastast on hu-, hukkamisi, hukkamiste arv kahekordistunud ning tegemist on ainsa riigiga maailmas, kus hukatakse alaealisi. Mm, Riik, riigivanglates piinatakse vange ja kasutatakse selliseid keskaegseid va-, praktikaid nagu amputeerimine mm, ja ähm, kividega surnuks loopimine, aga nüüd inimesed äh, olid piisavalt julged, et tulla tänavatele ja protesteerida. Äh, äh, mõrvati tänaval noor naine Neda Aga Soltan, kui ta nõudis naiste õigusi ning temast on saanud Äh, vabaduse sümbol selle rahva jaoks, keda Euroopa peab aitama. kuidas me saame seda te teha? näiteks Euroopa Inimõiguste Instrumendi kaudu ning teine ähm, konkreetne äh, eesmärk oleks, et me oma linnades äh, tänavaid ja plat-, väljakuid nimetaks Neda Aga Soltani nimega. ja see oleks tõend ka Euroopa <laughs> solidaarsusest Iraanis äh, opositsiooniga ja et äh, inimesed teadvustaksid rohkem Iraani kohutavat olukorda ning ma sooviks, et lisaks Aung San Suu-Kyile äh, pildile oleks meie hoones ka Neda Aga Soltani pilt. ning viimane asi, milline saab olla Ahmadinejani usaldusväärsus tuumaläbirääkimistel, kui ta äh, kiusab omaenda äh, rahvast ja kui nad ei aktsepteeri inimõigusi ja põhivabadusi. aitäh, järgmisena saab äh, sõna üheks minutiks kolleeg Stevenson. suur tänu, president. sellel ajal, kui meie siin kojas teeme suuri sõnu, teevad timukad ületunde nagu Tunne Kelam ütles, eile tapeti, hukati viis inimest, kaasa arvatud üks noor naine, kelle ohvrid olid tegelikult talle andeks andnud, aga kes poodi ikkagi ülesse. meie ajame siin appeasement'i poliitikat Euroopa Liidus. isegi sellel nädalal ütlesime me, et me lubame venelastel kaasa aidata mm, uraani rikastamisele, kui Ahmadinejad ise oma programmi rikastamiseks peatab. aga ta ei ole sellist lubadust andnud. ta ei luba äh, inspektoreid äh, oma tuumarajatiste juurde, niisiis me ainult tugevdame mullade režiimi, kui me jätkame appeasement'i poliitikat, me peame paika panema ranged, karmid sanktsioonid, sest karmus on ainuke, mida need inimesed mõistavad aitäh kolleeg Stevensonile, järgmisena saab sõna kolleeg Lohpiilar. aitäh, härra president, selle nädala alguses äh, president Buzek viitas sellele, et äh, mm, surmanuhtluse kaotamine on üks Euroopa Parlamendi südameasju, et see käib kõigi maailma piirkondade kohta. et äh, see ähm, ja ta viitas ka hukkamistele Iraanis ning selles resolutsioonis räägitakse eelkõige neljast surmanuhtluse mõistmisest. tegemist on inimestega, kes mõisteti surma, kuna nad väidetavalt osalesid pärast valimisi toimunud meeleavaldustel, aga tegelikult olid nad juba sel, sel ajal vangis ja sellised juhtumid vajavad meie tähelepanu. räägitud on ka sellest, et äh, Iraanis hukatakse kurjategijad, kes olid teo toimepanemise ajal Äh, alaealised. Iraan on ainus riik, kes hukkab alaealisi. Iraan on äh, kodaniku ja mm, vabaduste ja laste õiguste konventsioonid allkirjastanud ning äh, seetõttu peaks ta allkirjastama äh, seaduse, mis keelaks äh, alaealiste hukkamist. selline äh, seaduseelnõu on Iraani parlamendis olemas ning ma arvan, et me peame oma sealseid kolleege üles kutsuma, et nad avaldaksid survet, et selline seadus ka jõustuks. minu meelest on see väga oluline ülesanne ning lõpetuseks tahaks ma avaldada austust kõigile neile naistele ja meestele Iraanis, kes riskeerivad väga palju, aga kes lähevad tänavatele, kes teevad erinevaid asju selleks, et tagada oma neid õigusi, kes nõuda neid õiguste tagamist, mis äh, neil vastavalt Iraani põhiseadusele on ning nad väärivad tõesti meie jagamatut solidaarsust. aitäh, kolleeg Lohpiilerile. ja nüüd äh, saavad sõna kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt härra Kastler teisel oktoobril sellel aastal Iraani politsei ei lasknud ühte meest viimasel hetkel äh, äh, lennukisse ning äh, advokaat Abdul Fattah Soltani pidi saama rahvusvahelise inimõiguste auhinna Nürnbergis, minu kodulinnas. hoolimata sellest, et tal oli kehtiv reisipass, Iraani valitsus ei lubanud tal äh, Iraanist lahkuda, tema naine aga tohtis Iraanist välja sõita ning tema ütles, et ta äh, äh, tal on väga kahju, et sellises jumala riigis nagu Iraan pannakse toime tegusid, millel ei ole mingit seost jumalaga. E, Iraan on äh, ratifitseerinud erinevaid konventsioone, muuhulgas ka selle, kus on öeldud, et eh, kõigil inimestel on õigus oma riigist lahkuda. mul on väga kahju, et Iraan sellist õigust ei, eh, ei austa. Eh, mul on hea meel, et Abdullah Sultan on meie resolutsioonis sees ning ma palun teie toetust, härra kol-, lugupeetud kolleeg. ja aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Tšernetski suur tänu, härra president, härra president, daamid ja härrad, ma kasutan oma aega ära selleks, et üles näidata muret olukorra pärast Iraanis ning eriti tunda muret opositsiooniliikmete äh, osas, kes on olnud äh, vastupanuliikumise sümboliteks olnud. Tahranis on mullad äh, võtnud väga karme sead-, seadusi vastu nende vastu ning me peame neile näitama, et ei ole see, sellisel kujul Iraanil tulevikku. Nad peavad äh, rakendama ka Euroopa Parlamendi resolutsioone kahekümne neljandast aprillist kaks tuhat üheksa. me nõuame et Iraak lõpetaks oma tegevuse Tehrani mullad tahavad, et Ashraf äh, äh lammutataks ja me peame kaitsma Iraani kaitseta pagulasi, see on meie kohustus ja härra president, ma tõesti loodan, et Euroopa Liidu eesistuja ja komisjon nõuaksid, et ÜRO võtaks äh, endale suuremad ülesanded, saadaks sinna alalise äh, rahuvalvejõu äh, selleks, et kaitsta Iraagi ja Iraani rahvast suur tänu, härra Tšernetški, järgmisena saab sõna härra Pelder. suur tänu, härra president. ei ole kõhklustki, et inimõigustega seonduv olukord on Iraani rahvavabariigis viimastel kuudel drastiliselt alla käinud repressioonid on suurenenud, president Ahmadinejadil on äh, repressioonihoovad väga, väga palju ja ta kasutab kõikvõimalikke rõhumisvorme selleks, et alal hoida oma kahtlusi tekitavat äh, režiimi. ning äh, demokraatlik eneseväljendus on täiesti võimatu Iraanis, mida saab teha Euroopa? koos ameeriklastega peaksime me keskenduma igale üksikule juhtumile, kus on äh, rikutud äh, inimõigusi, ma viitan siin meie resolutsioonidele, ning lisaks sellele tuleb väga selgelt äh, Iraanile selgeks teha, et sellised inimõiguste rikkumised on talumatud ja et sellele järgnevad tõsised tagajärjed teinekord riiklikud huvid ja majandushuvid tulevad samuti mängu ja siis tõuseb esile ja võidab pragmaatilisus ning äh, teinekord viidatakse ajatolla Homeinile. kuid komisjon ja nõukogu peavad äh, seekord äh, pragmaatilisusest lahti ütlema ja tagama selle, et demokraatiat austataks. suur tänu, härra Pelder, järgmisena proua Morva. aitäh, mõni päev tagasi käis meil külas härra Barroso ning ma küsisin talt, et mida me saaksime teha selleks, et parandada inimõiguste olukorda Ungaris, mis äh, on, mis kestab juba aastaid, sadu inimesi ja ma räägin siin sellest juba viiendat korda, on väga halvasti koheldud Ungari politsei poolt, neid on meelevaldselt arreteeritud äh, sajad in-, inimesed pidid kan-, taluma pikki äh, kohtuprotsesse äh, ilma, et äh, nad oleks oma õigust saanud ning härra Barroso ütles, et see ei ole asi, mis oleks komisjoni pädevuses. aga kuidas see mm, nii on, et me siin koh-, topeltstandardeid kasutame, kuidas me ütleme riigile, mis asub väljaspool Euroopa Liitu, mida nad tegema peavad ja miks me ei tee sedasama äh, Mm, mõne liikmesriigi valitsuse puhul. ma palun, et kolleegid aitaksid Ungari õigusi kaitsta. aitäh kolleeg Morvaile ja ma nüüd annaks sõna kolleeg Korholale. <clears throat> austatud president, Iraanil oleks väga oluline roll mängida Lähis-Ida rahu läbirääkimistel, kuid äh, tundub, et see riik äh, ri, demokraatlikust õigusriigist järjest kaugeneb. me muidugi peame tundma muret valimistulemuste pärast, mis andis äh, jätkuvõimu president Ahmadinejadile pärast valimisi on inimõiguste olukord järjest halvenenud, lisaks Ahmadinejadi võimuhaaramisele pärast kahe tuhande viiendat aastat on äh, inimeste hukkamise arv neli korda suurenenud ja et ja Iraan on täna Hiina järel suurima hukkamiste arvuga riik. Ähm, usu ja sõnavabadus äh, on öö, äh, täiesti kaotatud, äh, seitse usuliidrit on endiselt vangistuses, me nõuame oma resolutsiooniga, et äh, äh, arvestataks meie seisukohtadega Iraanis ning me toetame neid vapraid iraanlasi, kes vaatamata olukorrale demokraatlikke põhimõtteid ja, ja vabadusi toetavad. ja Iraani naised on ära teeninud eriti suure austuse, kellel oli väga suur roll valimiste järgsete meeleavalduste korraldamisel, suur tänu! suur tänu, proua Korhale, järgmisena saab sõna härra Van Dalen. härra Van Dalenil ei ole mikrofoni. suur tänu, härra president karmikäeline režiim on võimul Iraanis täna. see režiim on aluseks võtnud Koraani väga radikaalse tõlgenduse ja kui te sellega nõus ei ole, siis on tagajärjed teie jaoks väga karmid. Iraanis on väga raske elada just nimelt kristlastel, need, kes on äh, võtnud omaks kristliku usu, nendel on väga raske seal isegi ellu jääda. eelmisel aastal võeti vastu seadus, mis ütleb, et kui öeldakse lahti islami usust, siis on tulemuseks surmanuhtlus ning ähm, pärast presidendivalimisi nägime me samuti, kuidas inimesi represseeritakse, kolm inimest on surma määratud pärast neid rahumeelseid meeleavaldusi, on täiesti vastuvõetamatu, et kohtud selliseid otsuseid üldse saavad langetada, nendel on veel muidugi apellatsioonivõimalus, aga ega sellest midagi eriti loota ei ole. on ebanormaalne, et meeleavaldajate elu on ohus, ma nõuan, et nõukogu ja komisjon teeksid kõik endast va-, äh, sõltuva, et nad saaksid äh, selle brutaalse Iraani režiimi vastu astuda. suur tänu, härra Van Dalen, järgmisena saab sõna proua Andrik Jeene. suur tänu, president inimõiguste olukord Iraanis halveneb. vigased presidendivalimised ja massi demonstratsioonid, mis sellele järgnesid, ilmestavad hästi pingelist olukorda seal riigis. vastavalt raportile on Iraan, vastavalt raportile äh, ajakirjanikud, piirideta ajakirjanikud on äh, Iraan äh, selle nimekirja peaaegu lõpus. Äh, toon eespool ainult riikidest nagu Eritrea, Turkmenistan või Põhja-Korea, ta on saja kümne, seitsmekümne viiest saja seitsmekümnendal kohal, blokeeritakse veebilehekülgi, me teame kõik, mis juhtus Hariba Baiuga, kes arreteeriti ja kelle saatus on teadmata. ma sooviksin, et Euroopa Euroopa Komisjon saadaks Teherani oma delegatsiooni avamaks inimõiguste alased läbirääkimised. suur tänu, proua Andrikeene, nüüd vaba mik-, eh, mikrofon, härra Higins. president, I fully agree with president, ma nõustun täiesti härra Tšernetski kommentaaridega. eelmise juuli rünnakud Iraagi eh, põgenikelaagri vastu on äh, metsik ja barbaarne. palju inimesi tapeti, võimalik oli, oleks, et tapetud oleks, tapetuid oleks olnud veel rohkem, paljud said viga. see, kui vaadata seda videot, siis alles mõistab, kui kohutav see oli. armee muutus täiesti metsistus. kolmkümmend kuus inimest arreteeriti, nad läksid äh, näljastreigile, sest neil, neil polnud muud võimalust ja pärast äh, Äh, pärast rahvusvahelist survet, äh, pärast seitsekümmend kahte päeva näljastreiki nad alles vabastati. Need inimesed olid põgenikud, neil on, on õigus minna õhtul voodisse ja tõusta hommikul üles äh, turvatundes. meil on kõigepealt tarvis alalist Euroopa esindust seal. Vielen Dank, Herr Kollege Higgins. Als nächstes Frau Kollegin Dickheim suur tänu, äh, härra Higins ja nüüd äh, proua de Kaiser. jah. kas vaba mikrofoni raames, jah, aitäh. võib-olla kolm asja, mille, äh, täienduseks sellele, mida kolleegid ütlesid. esiteks, ma arvan, räägiks sellest, mida ütles proua Gomes, et hoolimata kõigest sellest, mis toimub, hoolimata kõigist draamadest Iraanis, me usume siiski selle riigi poliitilisse tulevikku ja selle kodanikuühiskonna tugevusse. ning teine on see, me, me ei ole piisavalt rõhutanud seda, et me mõistame hukka viimaseid äh, enesetapuründakuid Sistan Balutšistanis, e, mis on maksnud elu ähm, tosinatele tsiviilelanikena. me oleme selliste rünnakute vastu ja me peame nüüd olema režiimi vastaste poolt ning mis puudutab surmanuhtlust, siis parlament mõistab hukka surmanuhtluse, ükskõik kas tegemist on äh, alaealiste naiste või täisealistega ja ükskõik millises maailma riigis see toimub, aitäh. aitäh proua kolleeg De Kaiserile. nüüd, nüüd saab sõna kolleeg Preda. Herr Kollege Preda härra kolleeg Preda, palun. vreau și eu să deplâng înrăutățirea situației drepturilor. suur tänu, härra president. minagi taunin Iraani olukorda pärast juuni valimisi. olukord järjest halveneb, vägivalda öö, opositsiooni vastu on järjest rohkem, me kuulsime ka väljendus sõnavabaduse probleemidest, mille, need probleemid süvenevad samuti, kui vaadata ajakirjanike hukkamisi. järjest enam viiakse täide surmanuhtlusi paljudes Iraani vanglates. Amnesty International teatas hiljuti, et surmamõistetute hulk pärast valimisi on suurenenud. meil on tarvis Euroopa Liidu delegatsiooni Iraanis, kes räägiks läbi kodanikuühiskonna esindajatega ja saaks seeläbi toetada vabadusvõitlejate õigusi. proua kolleeg Wertmannil sõna, palun. aitäh, austatud kolleegid ma tahaks teile teha ühe ettepaneku, inimõigused, demokraatia ja õigusriiklus on äh, liiga olulised teemad, et neid käsitleda äh, neljapäeva pärastlõunal. kahjuks on üksnes vähesed saadikud kohal. Kuu aega tagasi me rääkisime ühe ajakirjaniku äh, mõrvamisest, täna me räägime katastroofilisest inimõiguste olukorrast Guineas, Iraanis ja Sri Lankal. ma tean, et paljud inimesed jagavad arvamust, et meil peaks olema sobivam aeg selliste oluliste arutelude korraldamiseks, aitäh! aitäh, kolleeg. tore oleks, kui inimesed räägiksid vaba mikrofoni puhul teemast, sest te võtate teistelt kolleegidelt niimoodi kõneaja ära. ning ma nüüd lõp-, äh, lõpetan vaba, vaba mikrofoni aja ja annan sõna äh, volinik Orbanile. domnule președinte doamnelor și domnilor permiteți mi să încep prin a daamid ja härrad kõigepealt tahaksin ma avaldada kaastunnet terrorirünnaku ohvrite eh, omastele Euroopa Komisjon mõistab hukka igasugused terrorirünnakud ükskõik kus maailmas eriti kui need põhjustavad inimkaotusi. Euroopa Komisjon on vägagi mures praeguse olukorra tõttu inimõiguste frondil Iraanis ja ka põhiõiguste olukorra tõttu. kuna me oleme seda juba arutanud, tuleb eriti rõhutada alaealiste hukkamisi, erinevate etniliste vähemuste tagakiusamist ja suuri sõnavabaduse piiranguid. lisaks ka veel väga halba kohtlemist vangide suhtes, hirmutamine, ähvardamine laialdasel määral režiimivastaste ja inimõiguste kaitsjate vastu. Euroopa Liit on Iraaniga võtnud otse kontakti ja on avalikult oma seisukohad välja öelnud selle olukorra suhtes. Euroopa Liit toetab põhivabadusi ning universaalseid väärtusi ning tunneb ka kohustust oma seisukohti välja öelda. iga kord, kui nendest põhiväärtustest kõrvale kaldutakse kahjuks vaatamata Euroopa Liidu poolseid Euroopa Liidu poolsetele üleskutsetele on olukord pärast eelmise juunikuiseid presidendivalimisi ainult halvenenud. viimastel nädalatel on Iraanis väga palju inimesi poomise läbi hukatud. mõnedest nendest on täna räägitud, Berenšae oli alaealine, kui tema poolt kuritegu sooritati. vaatamata sellele poodi ta üles, vaatamata Euroopa Liidu poolsetele palvetele, et kohtuotsus ümber vaadataks. hukkamisohus on ka paljud teised alaealised meid paneb väga muret tundma äh, seitsme rahvajuhi olukord Iraanis, nad on olnud kinnipidamisasutuses kaheksateist kuud ja neid on süüdistatud väga ränkades kuritegudes, näiteks spionaaž ja riigivastane tegevus. viimane kohtuistung lükati taas kord edasi nendel inimestel ei ole võimalustki õiglasele kohtupidamisele. sajad inimesed arreteeriti pärast seda, et nad osalesid, pärast, sellepärast, et nad osalesid meeleavaldustes ning kohtuistungid nende inimeste vastu alle praegusel hetkel jätkuvad. möödunud nädalal mõisteti neli inimest surma äh, selle eest, et nad äh, osalesid äh, valitsu-, valimiste järgsetes kokkupõrgetes. kokkuvõttes sooviksin öelda, et meil on samad mured äh, inimõiguste olukorra pärast. me jälgime tähelepanelikult olukorda ning iga kord, kui see vähegi võimalik on, me palume Iraani võimuesindajatelt äh, et nad respekteeriks oma äh, rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste valdkonnas ning käituks äh, vastavalt äh, rahvusvahelisele kodanike õigustele ähm, hartale ning rahvusvahelise inimõiguste hartale. inimõiguste olukorra paranemine Iraanis on esma järgulise tähtsusega selleks, et me konsolideeriks oma poliitilist dialoogi ja saaks koostööd teha Teheraniga ka järgmisel nädalal ning vastamaks nüüd veel küsimusele, tahaksin öelda, et me leiame, et äh, praegusel hetkel, võttes arvesse äh, tekkinud olukorda Iraanis, ei oleks äh, väga mõistlik ei oleks või väga mõistlik Euroopa Liidu delegatsioon Teherani saata. mis saab? suur tänu, härra volinik ning sellega me selle aruteluga lõpetame. hääletus äh, toimub, arutelu lõppes ning järgmise päevakorrapunktina äh, arutame kuut resolutsiooni projekti Sri Lanka kohta ning ma annan sõna autoritele, kõigepealt saab sõna härra Van Orden. Uh,